D'accord D'accord. Chers collègues, je vous invite à gagner votre... kallid kolleegid, võtkem nüüd istet. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui étais responsable du retard. siiamaani vastutasin meie hilinemise eest mina, aga nüüd on juba kõik teie süü. nii et suur tänu teile selle eest, et te nüüd olete istet võtnud äh, ja lubate mul pihta hakata koosolekuga. tegemist on erakorralise koosolekuga täna õhtul. ja ma tahaksin nüüd teile kinnitada, et päevakorra projekt ei äh, ole kutsunud üles teie poolt märkusi ning loeme ta sellega käesolevaga vastu võetuks. mingisuguseid teadaandeid mul erilisi siin ei ole juhatajana ja koosolekute protokollid kahekümne viiendast kuni kahekümne kuuendast jaanuarist ning kahekümne kaheksandast veebruarist kaks tuhat seitseteist äh, kinnitatakse, märkusi ei ole, keegi ei ole mingisuguseid parandusettepanekuid esitanud. ja nüüd olemegi jõudnud hääletuste juurde. kõigepealt mitmeaastase finantsraamistiku äh, muutmine. Je rappelle que see vote tuletan teile meelde, et hääletame üksikhääletusega ja tervikuna hääletame mitmeaastast fitness-raamistiku tervikuna ning lisasid äh, kõik on üks tervik ning äh, seda tervikut nüüd asumegi hääletama. hääletame nimelise hääletusega ja kõigepealt kontrollime, kas meie hääletusmasinad töötavad, hääletus algab kakskümmend viis saavad hääletada, üks hääl on veel puudu. üks teie hulgast ei ole hääletanud, hoolimata sellest, et kaart on sees, aga nüüd siiski hääletasite. tore. ja nüüd siis äh, raportööri, raporti äh, juurde, Jan Olbrachtilt, Isabel Tomalt hääletame määruse muutmise üle. härra Albrecht. paistab, et proua Tomad ei ole kohal. meil on teatavat tehnilist infot hääletuse kohta täiskogu osaistungjärgul. praegu hääletame komisjonis üksikhääletusena, aga võib-olla on täiskogul vaja hääletada kaks korda eraldi. kõik sõltub äh, värskest kodukorrast. me praegusel hetkel hääletame üksikhääletusega, aga kuid te tehniliselt võib-olla hääletame siiski kahes etapis äh, täiskogul. täna hääletame koos, aga me hääletame sama asja küll täiskogul, aga eraldi ehk siis määruse teksti ja hiljem nõukogu ning parlamendi avaldused. suur tänu selle täpsustuse eest, ütleb esimees. ma arvan, et kõik meie hääletused ja kodukord on kooskõlas. ning oleks tore, kui täiskogu eest vastutavad ametivõimud võiksid meie äh, loogikast lähtuda ning hääletada ka ühega, see on, tegemist on ju tervikuga. määrust ei saa lahku lüüa äh, sellest avaldusest. ja kui me hakkame nüüd siis äh, siin neid liigitama ja eraldi ja hääletama eraldi, äh, siis meie sõnum sellest kaotab jõud nii et äh, ma arvan, et te võiksite teha äh, tööd oma fraktsioonidega ning äh, rääkida nendega, kes on esimeste konverentsil osalised, et rõhutatakse vajadust täiskogulgi hääletada ühe hääletusega, nii nagu oleme teinud eelarvekomisjonis. proua Karja Sõbel ma lihtsalt tahan hääletada <laughs> no. ja nüüd hääletus algaski Et le scrutin est clos. Adopté par 21 äh, vastu võetud kakskümmend üks poolthäält, kolm vastuhäält ja kaks erapooletut. ja õnnitleme meie kahte kaasraportööri, pikk ja raske tee on selja taga Et alors nous avons sur l'utilisation de la contingency margin. ja nüüd hääletame ettenägemata kulude varu kasutusele võtmise üle neli muudatusettepanekut. muudatusettepanek number üks, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud kooks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek number neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame kogu raportit tervikuna, kes on poolt elektrooniline hääletus või? jah, sellisel juhul hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend neli poolthäält, üks vastuhäält ja vastuhääl ja kolm erapooletut. siis. see oli siis äh, Alors, nous avons un premier sur le rapport de Madame Gardia Zabal. ja nüüd siis äh, proua Gardia Zabali raport, mis käsitleb äh, Euroopa Investeerimispanka ja Euroopa Liidu tagatist liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks. nüüd meil on kõigil hääletusnimekirjad ees, pikad hääletusnimekirjad, kõigepealt kompromiss A. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks. ja näete, siin on ka muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist langeb nüüd ära, sest kuuskümmend kaks juba kattis selle sisu. muudatusettepanek number kaksteist sellisel juhul, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. sellepärast, et praegu ma ei saanud täpselt aru, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud kuusteist vastuhäält, kaksteist poolthäält. muudatusettepanek äh, kuuskümmend seitse, samamoodi nagu kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt? vastu. tulemus on ebaselge, kontrollime üle. elektrooniline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, neliteist vastuhäält, üksteist poolthäält muudatusettepanek kolmteist oli see. nüüd siis neliteist, kes on poolt? vastu? erapooletud on vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt? muudatusettepanek number neli, kes on poolt, kes on vastu? kontrollime kes on erapooletud, oi, vabandust, siiski, elektrooniline hääletus lõppes. tagasi lükatud neliteist vastuhäält, kolmteist poolthäält. ja hääletasime neljandat. nüüd siis äh, seitsekümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? ja jällegi ei saa ma aru, kas on enamus üht või teistpidi, nii et seitsekümmend üks elektrooniline kontroll. hääletus lõppes. tagasi lükatud viisteist vastuhäält, kolmteist poolthäält. muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt? vastu? era-, vastu võetud seitsekümmend kaks tagasi võetud ja seitsekümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud seitsekümmend neli, kes on poolt? vastu? kontrollime. seitsekümmend neli hääletus lõppes. vastu võetud neliteist poolt, kaksteist vastuhäält. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, vabandan, esimene osa hoopis, kes on poolt, vastu erapooletud, esimene osa vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, teine osa on tagasi lükatud. muudatusettepanek number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, muudatusettepanek number kolm. hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud viisteist, viisteist oli tulemus. muudatusettepanek number neli, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud seitseteist, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud seitsekümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud seitse, kes on poolt? vastu. kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanekut number seitse. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud viisteist poolt, neliteist vastuhäält. muudatusettepanek seitsekümmend kuus langes ära, sellepärast et äh, seitse võeti vastu, siis äh, äh, seitseteist, kes on poolt, kuusteist, kes on poolt, vastu, muudatusettepanek number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend, hääletame kahes osas, oli kolm osa, aga esimene on juba hõlmatud, niisiis teine osaks on poolt, vastu, erapooletud teine osa on tagasi lükatud, kolmas osa, kes on poolt, vastu. kontrollime seda, kontrollime kolmandat osa muudatusettepanekust number kakskümmend elektrooniliselt, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, neliteist poolt, kolmteist vastuhäält, muudatusettepanek kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek number üheksa, tagasi võetud. muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt? muudat-, vastu? erapooletud? kontrollime. muudatusettepanekut üheksateist. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, seitseteist vastuhäält, üksteist poolt, kakskümmend, kes on poolt vastu, erapooletud. palun tõstke käed korralikult üles, kakskümmend, kes on poolt? vastu. kontrollime, sellepärast et ma lihtsalt ei saa täpselt aru. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neliteist poolt, kolmteist vastuhäält. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt? vastu? erapooletud? jällegi on väga tasavägine tulemus, kontrollime elektrooniliselt, hääletus algas. muudatusettepanek kaheksateist siis hääletus lõppes. seitseteist äh, poolt ja kaksteist vastuhäält vastu võetud. seitsekümmend kaheksa langeb ära, sellepärast äh, seitsekümmend üheksa langeb ära, muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üks, kes on poolt vastu. ma arvan, et tagasi lükatud, aga kontrollime, hääletus algab. hääletus lõppes. viisteist poolt, kolmteist vastuhäält. kümme, kakskümmend kolm, kakskümmend neli ja kakskümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks, kes on poolt? vastu. kontrollime, muudatusettepanek kaheksakümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kuusteist vastuhäält, neliteist poolthäält, kaheksakümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu. hääletus lõppes, vastu võetud seitseteist poolt, kolmteist vastuhäält, kakskümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud neliteist, kes on poolt, vastu. vastu võetud, aga kontrollime. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud seitseteist poolt ja kolmteist vastuhäält. kakskümmend kolm kui vastu võetud, siis vaat-, paneme kokku neljateistkümnega, kakskümmend kolm siis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist, kes on poolt, vastu. ma arvan, et vastu võetud, kaheksakümmend kuus kontrollime viieteistkümnendat, kontrollime siis viieteistkümnendat. hääletus algas hääletus lõppes. viisteist, viisteist tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt vastu. kontrollime seda, kuusteist. hääletus lõppes. vastu võetud kaheksateist poolt ja kaksteist vastuhäält. ja nüüd siis kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, muudatusettepanek seitseteist. hääletus lõppes. tagasi lükatud kuusteist vastuhäält, neliteist poolthäält äh, äh, üheksakümmend üks, üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli langeb ära. jah, langeb ära, eks ole. ei, vabandust, üheksakümmend kaks langeb ära. hääletame siis üheksakümmend neli, kes on poolt? ei, nad siiski langesid ära. üheksakümmend neli, üheksakümmend kaks langesid ära mõlemad, siis kakskümmend neli, kes on poolt? vastu vastu võetud. üheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt? vastu erapooletud. kakskümmend viis. kontrollime seda. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, viisteist poolt, kaksteist vastuhäält. kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kuus, langeb ära, ei lange. üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletud. tulemus jäi ebaselgeks. nii et äh, kontrollime üle elektrooniliselt. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, seitseteist poolt, kolmteist vastu, kakskümmend üks, kes on poolt. vabandan. kakskümmend üks langes ära me hääletasime kahekümne kuuendat, kakskümmend üks. Le 21 est tombé. 23, qui est pour 23, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud 97, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss B, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kakskümmend kaks. Ah, vabandust, jätsin kompromiss C vahele. kompromiss C, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. ja nüüd kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli, nüüd äh, Ahvetilt, kes on poolt, vastu, äh, kontrollime seda hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, neliteist vastu, kolmteist poolthäält. kompromiss A. kes toetab kompromissi A? vastu, vastu võetud. sada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa tevelt ja kolmkümmend tevelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kui ma ei eksi, aga kontrollime seda. kakskümmend üheksa ja kolmkümmend niisiis. hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud, kuusteist vastu, kolmteist poolthäält. kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend neli, kolmkümmend kaks Tevelt, kolmkümmend kolm Tevelt, sada kolmkümmend viis ja, ja kolmkümmend Ahvetilt, kes on poolt, vastu kes jääb erapooletuks, kontrollime elektrooniliselt ja hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud seitseteist vastu, kolmteist poolthäält, kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu. erapooletud, kontrollime, kolmkümmend viis, elektrooniline hääletus tagasi lükatud kuusteist vastu, kolmteist poolthäält, sada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu. oletud tagasi lükatud kakskümmend viis, ahvet, kes on poolt, vastu, vastu võetud. ja nüüd siis põhjenduspunktid, muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud. paistab, et tagasi lükatud, aga kontrollime seda. muudatusettepanek number üks. vastu võetud kuusteist, poolt neliteist vastuhäält, kolmkümmend kaheksa, kes on poolt um, tegelikult langes ära, siis muudatusettepanek number üks hoopis Ahvetilt, kes on poolt, ei, ka see langes ära siiski. ja kaks Temelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime muudatusettepanekut kaks Temelt. hääletus lõppes, vastu võetud kuusteist poolt, neliteist vastu häält. muudatusettepanek number kolm. hääletame kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, teine osa muudatusettepanekust number kolm. hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud seitseteist poolthäält ja kolmteist, vähemalt seitseteist vastuhäält, kolmteist poolthäält, üks hinta, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number üks, Envilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend, kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu kontrollime seda. kolmkümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud viisteist, viisteist. muutus, muudatusettepanek nelikümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks intalt, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli, tervelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number kaks, ahvetilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud, seitseteist vastu, kolmteist poolthäält, muudatusettepanek kolm, intalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm, ahvetilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend viis ja nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number viis, Tevelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, Tevelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, Tevelt number kuus. hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud viisteist poolt, kolmteist vastu häält. muudatusettepanek number neli Ahvetilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. muudatusettepanek number neli Ahvetilt, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, kuusteist vastu, neliteist poolthäält. viis Ahvetilt, kes on poolt vabandust, hääletame ainult teist osa. esimene osa võeti juba vastu kompromissi kaudu, nii et teine osa muudatusettepanekust number viis Ahvetilt, kes on poolt. vastu. kontrollime. teist osa. viis ja Ahvetilt. hääletus lõppes tagasi lükatud, kuusteist vastu, kolmteist poolthäält. kaheksa tervelt, kes on poolt, vastu, vastu võetud. neli intalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend ja üheksa, kes on poolt, vastu ja mõned käed ei tõusnudki üles. nii et kontrollime elektrooniliselt. hääletus algas, hääletus lõppes. tagasi lükatud, seitseteist vastu, kolmteist poolthäält, muudatusettepanek number viis hindab, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kümme, Tevelt, kes on poolt, vastu mul on tunne, et tagasi lükatud, aga kontrollime. kümme tevelt. hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud seitseteist poolt, kolmteist vastuhäält. muudatusettepanek number kuus Ahvetilt ja kuus Intalt langesid ära, viiskümmend üks. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaks Envilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek üksteist Evelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. muudatusettepanek üksteist Evelt. hääletus lõppes. vastu võetud seitseteist, poolt neliteist vastuhäält, muudatusettepanek seitse, Intalt langes ära. muudatusettepanek seitsme, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viiskümmend kolm, kes on poolt seegi langes ära, paistab, jah sest seitse võeti siin vastu, niisiis viiskümmend neli, kes on poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa ahvetilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist Evelt, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa hindelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. Inta ja kaheksa. hääletus lõppes. vastu võetud kuusteist poolt, kolmteist vastuhäält muudatusettepanek üheksa ahvetilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa hindalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ühe, viiskümmend kaheksa, kes on poolt vastu. ma arvan, et vastu võetud, aga kontrollime seda. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, kuusteist vastu, neliteist poolthäält. see oli siis viiskümmend kaheksa, nüüd siis kümme, kes on poolt ahvetilt kümme, kes on poolt, vastu. kontrollime seda sellepärast, et tulemus jäi ebaselgeks. kümme ahvetilt. hääletus lõppes. ja kaheksateist vastu, kolmteist poolthäält, kümme intalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üksteist intalt poolt, vastu kontrollime. üksteist intot. hääletus lõppes, tagasi lükatud, seitseteist vastu, üksteist poolthäält. muudatusettepanek kolmkümmend kuus. kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu ja tagasi lükatud. ja nüüd lõpphääletus komisjoni ettepanek muudetud kujul. seda hääletame nimeliselt. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, kolm vastuhäält. ja nüüd hääletame siis äh, mandaadi ning läbirääkimiste alustamise üle nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes. mandaat on antud kahekümne kaheksa poolt, kahe vastuhääle ja ühe erapooletu häälega. vabandust, et me kasutasime palju elektroonilist hääletust, kuid äh, kõik tulemused olid üsna tasavägised ja nüüd proua Varjas Saavali raport, mis puudutab välistegevuse tagatisfondi. kõigepealt muudatus kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaks, hindad, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud muudatus kolm, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud muudatus üks, kes on poolt ja vastu, vastu võetud muudatus kaks, poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud muudatus neli langeb ära, muudatus viis langeb samuti ära. nüüd põhjenduspunkt kaks, muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Ehm, äh, muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaks langes ära. põhjendus viis, muudatus üks, poolt, vastu, vastu võetud. põhjendus viis, muudatus kaks, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud ning äh, komisjoni ettepanek muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Le scrutin est clos. hääletus on alanud ja kakskümmend seitse poolt, kaks vastu, üks erapooletu ning nüüd mandaat äh, läbirääkimiste pidamiseks, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend seitse poolt, kaks vastu, palju õnne teile, proua Kadri Atsaval. nüüd ümberpaigutused. härra Käier. suur tänu. päev oli pikk ja teen lühidalt meil on ümberpaigutusi kolm tükki, mis puudutab humanitaarabi ja just äh, kiirloomulist abi, see puudutab äh, Boko Harami terrorismist mõjutatud äh, näljahädaga ikaldust ja konflikti mõju Jeemenis. humanitaarabi reservist viiakse need vahendid üle ja Need on sada kolmkümmend viis miljonit eurot, sada viis maksetena. see on täiesti mõistlik rahakasutus ja, ja õigesti niimoodi tehtud, aga muret valmistab see, et me tegelikult nende suurte ümberpaigutamiste osas üks kolmandik juba humanitaarabi reservist kasutusele võtame nii et aasta lõpus ilmselt on vahendeid napib, kui humanitaarolukord ei parane, aga praegu on vaja kiiresti aidata ja mina panen ette, et võtame selle niimoodi vastu. suur tänu, härra raportöör. kas keegi soovib midagi lisada, siis panen selle hääletusele nimelise hääletus, hääletus on alanud. Eh, niisiis eh, kolmas eh, neljas ja viies nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend poolt, kaks vastu häält. härra Tanand, eelarve muud jaod. Teie proua, asendate teda, palun. jah, thank you very much, chair. suur tänu teile, juhataja tõesti, härra Tarand ei saanud täna õhtul siin olla ja seetõttu esindan ma teda. tema ettepanek on kaks äh, ülekandmist või ümberpaigutamist teha, üks puudutab Euroopa Kontrollikoja äh, turvalisust äh, ja töötajaid, kaksteist null üks baaspalkadelt viidaks üle neliteist tuhat nelisada kuus eh, lepinguliste töötajate alla, kokku sada tuhat eurot on selle väärtus. ja härra Tarand on teinud ka ettepaneku siin veel kord ümberpaigutamise osas ka samas kategoorias, see puudutab strateegilist eh, teavitust eh, ja kommunikatsioonimeeskonda välisteenistuses, ümberpaigutamine oleks kolmesaja kolmekümne tuhande eurost ulatuses kolm tuhat neli alt äh, administratiivkulud ja delegatsioonid äh, ja viia üle äh, kaks tuhat kakssada kümme alla, mis on dokumentatsioon ja raamatukogudele kuluv raha, üheksakümmend tuhat eurot oleks see ja sellega seotuna ka kaks tuhat kakssada kolmteist avalik info, avalikud sündmused sada nelikümmend tuhat siia juurde lisada selleks, et strateegiliste äh, kommunikatsioonimeeskonnad saaksid paremat tööd teha välisteenistuses. Merci! suur tänu teile nende täpsustuste eest, kas on küsimusi? ei ole, siis äh, kõigepealt äh, võtta, me räägime kont-, Euroopa Kohtust, siis kui vastuväli ei ole, siis võib öelda, et, et ettepanek on vastu võetud nüüd äh, Euroopa välisteenistus, kas keel on vastulauseid selle kohta, ei ole. seega on need ümberpaigutused vastu võetud, nüüd jõuame proua Holmeieri eh, raporti juurde, kes eh, räägib Frontexist. austatud härra esimees, suur tänu, teen lühidalt. Frontex eh, teatavasti saab Äh, personali aastaks kaks tuhat kakskümmend rohkem kui siiani plaanitud, tuhat lisatöötajat, mis muidugi tähendab seda, et äh, büroodest jääb neile vajaka. selle jaoks on siin juba tänases peakorteris äh, mida BNP Paribas kasutab praegusel hetkel, mm, nende arvelt üürida veel büroopinda kuni sinnamaani, kuni on võimalik omaenda hoonesse kolida. see on kahe tuhande kahekümne neljandaks aastaks valmis, ehitatakse. üürihinnad on kasvanud kaks koma kakssada kolmkümmend kaheksa miljonit aastas. kriitiline on minu arust äh, mitte praeguse küsimuse puhul, aga tulevikuks ja seepärast kolleeg Hoffmanniga ka koostasime arvamuse kus me nüüd üleminekukulud nende eest hoiatame, siin on kaheaastane ajaaken, kus võib olla niimoodi, et meil on vaja kahte hoonet äh, rahastada ja meie oma arvamuses nõuame seda, et mitte kahte aastat me mõlemat äh, hoonet ei rahastaks, vaid et äh, nende kahe hoone kattuvuse aeg oleks vähem, niimoodi, et meil oleks võimalik seitsme miljoniga siin välja tulla. ja Frontexit oleme ka kutsunud üles seda asjaolu tulevikus muutma niisiis, milline oleks teie ettepanek? minu ettepanek oli see, et võtame vastu minu arvamuse, kus eh, peab, Frontex peab leidma endale eh, üür, tulevase üürile võtja niivõrd kiiresti kui võimalik, omanikuga on kokku lepitud, et kui nad leiavad eh, inimese, kes tahaks seda üürida, siis ei peaks neid kulusid katma topelt. ja niipea, kui on teada, millal välja kolitakse, peavad nad leidma uue üürilise ise, siis on üleminekukulud null eurot väga hea, kas on küsimusi? kas on märkuseid? ei ole? siis panen hääletamisele, hääletusele proua Holmaieri ettepaneku, kes on selle ettepaneku poolt? tõstke käsi, palun, kes on selle poolt? kes on vastu? erapooletud? Teie arvamus on vastu võetud suure häälteenamusega ning nüüd oleme me hääletusega lõppenud ja nüüd annan ma sõna Jan Olbrichtile, kes räägib Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika põhielementidest pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. <coughs> Äh. suur tänu, esimees! räägin siis arvamusest, mida me regikomisjoni jaoks ette valmistame. ja see puudutab Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika põhielemente pärast kaks tuhat kakskümmend. arvamuse koostame me regi komisjoni jaoks, nagu öeldud, ja tehnilistest põhjustest lähtuvalt on mõningad elemendid selles arvamuses praegu olemas ja mõned lisatakse muudatusettepanekute näol, sellepärast et äh, see võib olla seotud äh, selle arvamuse sisuga. raportööris ma keskendusin ainult ühtekuuluvuspoliitika tuleviku eelarve aspektidele ja sellepärast mõningad elemendid, mida siin on ka välja toodud, näiteks äh, seda, et ühtekurspoliitika äh, osa, osakaalu protsendina äh, peaks üldeelarves hoitama sellisel määral, nagu siiamaani on see olnud. oluline on ka leida strukturaalne lahendus selleks, et maksvate arved ei kuhjuks ja et need ei hilineks. rohkem peaks olema ka paindlikkust, et seista vastu äh, uutele väljakutsetele, mis finantsperspektiivi jooksul kerkivad ja sellepärast ühtekuuluvuspoliitika reserv oleks võimalus äh, vaadata, äh, kuidas reageerida ja kuidas leida võimalusi uutele väljakutsetele vastu seista. ja muidugi üks element on siin ka, et kui see on pikaajaline poliitika, siis ka järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kestuse ajal tuleks seda arvesse võtta. nii et selles arvamuses meie arust peaks olema järgmises faasis lisatud üleskutsed tagada tasakaal finantsinstrumentide ja grantide vahel ja meil peaks olema väga selge vahendite varamu tööriistakast nii-öelda, mis näitaks meile kätte, milliseid milliseid vahendeid milliste eesmärkide pärast kasutataks, sest äh, muidu meil tekib lihtsalt finantsinstrumentide grantide vaheline kähmlus siin sisuliselt. ja mina toon välja ka selle, et me peaksime mõtlema välja uued indikaatorid, mis äh, näitaksid meile rohkem kätte kui pal-, peljalt SKT. ühtekorralduspoliitikas ei ole see väga illustratiivne. Neid asju tuleb väga selgelt rääkida ja läbi rääkida enne, kui järgmise ühtekorralduspoliitika struktuur paika pannakse sest meil on siin uued elemendid, näiteks demograafia ja muud küsimused, mida peaks arvesse võtma, mitte ainult SKT-d. aitäh! tänan, härra raportöör! suur tänu teile arvamuse esitamise eest ning nüüd toimub mõttevahetus, kes võib sõna saada, proua Kresle? suur tänu! tahan teie tähelepanu suunata sellele, et kõige lihtsam äh, oleks stabiilsed reeglid, kui me ei peaks alati ühest perioodist teise midagi uut välja mõtlema, siis oleks võimalik äh, pädevatel ametitel äh, osata teha asju äh, ühtemoodi, siis tuleb meil uus programmeerimisperiood peale, eelmise seitsme aasta töö visatakse lihtsalt prügikasti ja hakatakse leiutama uut. ma tahan teha muudatusettepaneku just selles vaimus, suur tänu see on kindlasti arvamus, mida me jagame, võttes arvesse, et pärast seda, kui komisjoni president asetus ametisse, ta konstateeris, et Euroopas on suur investeeringute puudujääk, mille tõttu ta ehitas üles Euroopa strateegiliste investeeringute fondi ning nüüd näeme, et see toimib väga aeglased, sest ei suudeta üle võtta uusi programme, see tähendab seda, et, et selliste programmide arendamiseks oleks vaja veel eriinvesteeringuid. rohkem sõnasoovijaid ei ole, järgnevad arutelud toimuvad ehm, pärast kolmekümne esimest märtsi, mil tuleb esitada muudatuste muudatusettepanekud ning me hääletame kahekümne viiendal aprillil ja regikomisjon äh, hääletab kaheksateistkümnendal mail. ning äh, ja annan, annan jälle sõna Jan Olbrichtile, kes äh, räägib Euroopa struktuuri ja investeerimisfondide toimimisest ja partnerite osalusest ja nähtavuse suurendamisest. Monsieur. härra raportöör, teil on sõna. Uh, uh, kui lubate, esimees, siis räägime siin eelkõige nähtavusest nähtavuse äh, suurendamist Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toimimises. tegemist on jällegi regikomisjonile koostatava arvamusega ning äh, nähtavuse ja kommunikatsiooni küsimus on siin kaalul. me peame ütlema, et nähtavus üleüldiselt ei ole liiga hea ühtekuuluvuspoliitika vallas. paljud riigid, kui me vaatame populistide tegemisi, siis eh, tegelikult me näeme seda, et Euroopa Liidu investeeringutest eh, ja seda, et Euroopa raha toel on asju tehtud, ei ole üldse paistagi kusagilt, inimesed ei tea sellest. teen siin eh, muudatusettepanekuid selles osas, et nähtavust selgelt suurendada. aga eelarve osas meil ei peaks olema mitte raha ainult tehniliseks abiks, vaid meil peaks olema sihtotstarbestatud, eraldatud rahastamispakett ka kommunikatsiooni ja reklaami jaoks, et neid asju nähtavaks muuta sest kui meil seda ei ole, siis äh, ka tulemuste nähtavusest ei saa rääkida. me võime rääkida siin muidugi äh, toimimispõhimõttel eelarvestamist, aga nähtavust ei ole, siis ei ole ka tulemusi. nii et eelarve aspektist peaksime mõtlema ilmselt võib-olla erielementidele, mis puudutab tehnilist abi äh, ka kommunikatsiooni jaoks. mõningates riikides toimib, aga teistes absoluutselt mitte. sellepärast me kogu aeg kurdamegi, et eurooplased ei tea tegelikult Euroopa investeeringutest mitte midagi. aga ausalt öeldes me ei tee ka väga palju selleks, et olla nähtavad, aitäh. suur tänu teile. E, nii teie märkused kehtivad väga mitmes valdkonnas tegelikult. kas keegi soovib midagi lisada? härra Kölmel, palun. aitäh, esimees. teen lühidalt. suur tänu nende märkuste eest ma arvan, et me oleme päri selles osas, et loomulikult äh, on meil vaja ikkagi teha niimoodi, et äh, kõigepealt tee midagi head ja siis ka räägi sellest, reklaami ennast. aga enne peaksime me kindlasti püüdma ikkagi öö, äh, ole, olla selgesõnalised ka selles osas, mida me oleme saavutanud või mida teinud. ma arvan, et viimaste aastate jooksul, kui me näeme, et jällegi on tekkinud arutelu kus erinevad toetusprogrammid, mis on erinevalt struktureeritud, millel on erinevad äh, suunad, aga tulemusena tegelevad ainult äh, samade objektidega, näiteks VKE-d või mingisugused muud äh, asutused, see kõik peab olema läbipaistev. ja sellepärast ma arvan, et suur pikk samm läbipaistvuse suunal oleks saavutatud siis, kui me saavutame seda, et äh, ei ole üksteise äh, toetusvõistlust erinevate fondide poolt erinev, samade objektide osas. oluline on see, et ühe objekti kohta ühe äh, fondi toetus, aitäh. suur tänu, proua Maletitš. Thank you very much. suur tänu. ma tahaksin rõhutada, et see teavitamise ja nähtavuse teema on kuidagi alati jäänud komisjoni, nõukogu või siis ka siin parlamendi päevakorra lõppu, nii et kellelgi ei ole piisavalt raha, vabandust, aega seda arutada, aga see on väga tähtis, sest kui me näeme näiteks EFSit ja EFSi nähtavust ja seda, kuidas asepresident Katainen on käinud äh, reklaamiturneel kogu Euroopas ja rääkinud EFSist ja ka nüüd räägime siin ESIF-ist ehk tõuke investeerimisfondidest. meil on väga palju raha ja erinevad fondid erinevate projektide toetamiseks. aga kui me mõtleme, et kui palju me oleme ise teinud selleks, et püüda näidata, millised on meie poliitikavahendite tulemused olnud, siis ei ole see üldse võrreldavgi EFSiga. rohkem on vaja Euroopa Komisjoni tasandil ära teha, ma tean, et nüüd on täitsa üks eraldi üksus kohe sellele pühendatud aga tal ei ole mingisugust haldussuutlikkust, nii et me peaksime ka Euroopa Parlamendi poole pealt toetama, et seda haldussuutlikkust ehitatakse üles Euroopa Komisjoni tasandil ja Euroopa Parlamendi tasandil on ka vaja rohkem teha ära selle poliitika valdkonna nähtavuse suurendamiseks, aitäh! suur tänu, härra Olbrist, kas soovite kokkuvõtte teha? teen lühidalt ja vastan teie märkusele kolleegid ütlesid väga õigesti, et me tõesti ei taha lihtsalt propagandat siin teha. me tahame lihtsalt rohkem informatsiooni, aga te teavitada. esiteks, mida me tahaksime teha, planeerimisküsimused. teiseks, info selle kohta, mida me teeme. see on hoopis teistsugune informatsioon ja kolmas, mis puudutab tulemust, milline on meie tulemus. loomulikult ei ole tulemus kohe näha vaid mitme aasta jooksul, aga see peab olema selge. sellepärast, et tihti, kui me räägime asjadest, mida me teeme praegu, aga olulisem küsimus võiks olla, mis tulemus sellel on. nii et äh, olgem väga selged, kui me seda kommunikatsioonipoliitikat kokku paneme. ja mulle tundub, et see tund-, tundub olevat ka äh, täielik unelm, et ühel päeval on üks fond äh, kõige jaoks, ma arvan, et äh, me ei ole valmis Euroopa struktuuridega selles suunas liikuma, aga ma loodan, et lihtsustamine selles suunas vähemalt veidi võiks liikuda. ja siis edasi võiks olla meil väga selge eh, tööriistade vahend, vahendite kast, eh, kust me oleks, saaksime võtta välja seda, mida parajasti vaja on millegi jaoks, loodetavasti on võimalik eh, tulemusi saavutada, aga et meil saaks olema ka parem reklaam ja teavitus enda kohta, aitäh! see asi on väga keeruline, sest äh, vabandust, et ma seda koosolekut veel pikendan, aga kui ma näen, kuidas käib meie koduriikides, korraldatakse väga keerulisi operatsioone ja siis öeldakse, et finantseerib see või teine ja siis on kuskil ka Euroopa Liidus äh, selliste summade jaoks, mis on tegelikult väga tagasihoidlikult. nii et ollakse väga nutikad, üritatakse siit ja sealt raha saada, aga see ei tõsta tegelikult esile Euroopa Liidu tegevust tekib selline mulje, et me üritame kuidagi raha kokku hoida, aga tegelikult eh, on neid finantseerijaid nii palju, et Euroopa Liidu tegevus ei ole tegelikult nähtav ning see on eh, tõsine murekoht. ning ligipääs Euroopa fondidele on niivõrd keeruliseks tehtud, sest on olemas eh, Euroopa programmid, siis on olemas ka riik, kes omaenda programmid teeb ning veel on ka teadlakse teadlikult ka selleks, et riik paneb omapoolse liivaterakese, nii et eh, organiseerijate jaoks on see asi tõesti äärmiselt keeruline, nii et lihtsustamine aitab ka parandada Euroopa Liidu kuvandit, sest eh, praegusel hetkel jätame me mulje endast kui tõelisest eh, monstrumist bürokraatia küsimustes. kui keegi midagi lisada ei soovi, siis ütleksin, et muudatusettepanekud tuleks esitada kaksteist aprill kell kaksteist ning hääletame üheteistkümnendal mail ja ja, ja põhikomisjon hääletab kaheteistkümnendal juunil. kallid kolleegid, ütlen teile ka ühtlasi seda, et järgmine kohtumine toimub kolmandal aprillil kell kakskümmend null null kuni kakskümmend üks kolmkümmend Strasbourgis järgmisel nädalal. muid küsimusi neid ei ole, seega on meie kohtumine lõppenud. suur tänu, head õhtut kõigile!